vooru selle päevakorrapunkti juures, samuti ei saa esitada sinise kaardi küsimusi. kõigepealt annan sõna äh, Läti peaministrile äh, proua Lamdotas Traiumal, palun Euroopas Parlamendi priekšsēdētāja kungs. tere hommikust, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud volinikud kõigepealt sooviksin tänada president Schulzi suurepärase koostöö eest Euroopa Parlamendis taas kord viibimine peale kuud kuud eesistumist on väga suur au selleks, et me saaksime arutada Läti eesistumise saavutusi. see ajaperiood on olnud väga väljakutsev, väga dünaamiline Euroopa Liidule, väga suur, nõudnud väga suurt vastutust ja on olnud Lätile väga eriliseks kogemuseks. Lätis oli kolm äh, eesmärki, konkurentsivõimeline, digitaalne ja kaasav Euroopa elu aga tegi omad korrektuurid. terroristide rünnakud ja humanitaarkriis Euroopa piiridel nõudsid vahetut tegutsemist Euroopa Liidult. samal ajal nüüd äh, on kõik meie mõtted Kreekaga kuigi Läti pidi nõukogu tööd juhatama äh, sellisel ajal, kus oli väga palju ebakindlust ja šokke, võin olla uhke oma riigi ees, kes on edukalt suutnud läbi viia esimese eesistumise pärast kümmet aastat Euroopa Liitu kuulumist. me oleme suutnud saavutada strateegilised eesmärgid, mis me paika panime ja ma tahaksin nentida, et meie eesistumise ajal pühendusime kogu aeg vabaühenduse kaasamisele ja sotsiaaldialoogile. lugupeetud parlamendisaadikud, eesistumiseks ettevalmistamisel ja selle jooksul olid meil intensiivsed, intensiivne dialoog Euroopa Parlamendiga. ja see oli väga suur investeering Läti eesistumise eduks ja ma olen kindel, et ainult juhul, kui institutsioonid käsikäes töötavad, saame meie Euroopa Liidus äh, tulemusi saavutada. saame tugevdada kodanike usaldust. Läti eesistumise nimel sooviksin ma tänada Euroopa Parlamenti suurepärase koostöö eest meie eesistumise ajal see suurepärane ja konstruktiivne koostöö aitas meil pragmaatiliselt ja tõhusalt edasi liikuda kõikides prioriteetsetes küsimustes ja igapäevases töös. see võimaldas meil ka reageerida uutele väljakutsetele ja kriisidele. lugupeetud parlamendisaadikud, üheskoos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga oleme me mitmete seadus, õigusloome pakettide osas tööd teinud. oleme edu saavutanud mitmetes valdkondades me oleme kokku leppinud äh, olulistes küsimustes ja saavutanud äh, käegakatsutavaid tulemusi. vaadates meie saavutusi, tahaksin viidata kõige olulisematele, nendele, mis olid kasuks kõigile Euroopa kodanikele, kõigepealt Euroopa strateegiliste investeeringute fond. väga lühikese aja jooksul suutsime me saavutada kokkuleppe selles osas juba sel suvel hakkab see fond töötama ja tõmbab ligi investeeringud Euroopa majandusse. ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja komisjoni tõhusa töö eest selles väga olulises küsimuses. teiseks, Energialiit. me oleme paha, paika pannud põhimõtted selles osas selleks, et tugevdada energiasõltumatust Euroopa Liidus ja tugevdada ühist energiapoliitikat. oma töös oleme me keskendunud vajadusele tagada stabiilne ja taskukohane energia hind meie, meie tarbijatele selleks, et meil oleks äh, ka rohkem informatsiooni energiatarnijate osas, Läti eesistumine saavutas olulisi otsuseid selles valdkonnas toetades madala süsinikusisaldusele ülemine, sisaldusega majandusele üleminekut ja tagades energiasõltumatust. me saavutasime kokkuleppe selles osas, mis puudutab kliimamuudatustega toimetulemist peale kahe tuhande kahekümnendat aastaks andes hoogu liikumas Pariisi äh, tippkohtumisele, äh, ühtne digitaalne turg, me kõik oleme nõus, et me peame digitehnoloogia arenguga kaasas käima selleks, et ühiskond oleks valmis seetõttu oleme me mitmetes meetmetes kokku leppinud, mis toetavad digitaalsete lahenduste kasutamist ettevõtluses. juurdepääs ja, ja turvalisus ning samuti ka digitaalsed oskused Läti eesistuja pööras tähelepanu ka kogu potentsiaali kasutamisele, mis on äh, võimalik digitaalse majanduse valdkonnast. digitaalse ühtse turu arendamine on konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive vaatenurgast Euroopa Liidus väga olulised. Läti eesistumine tegi kõik, mis võimalik sellest, et edasi liikuda äh, tundlike äh, õigusaktide osas, selleks et luua digitaalne ühtne turg ja mul on väga hea meel, et nõukogu kiitis heaks üldise lähenemise andmekaitsemääruse osas. ja see võimaldas alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga kahekümne neljandal juunil andmekaitse on oluline eeltingimus selleks, et välja töötada digitaalne ühtne turg ning kaitsta äh, kodanike põhiõigusi. eesistumise viimastel päevadel saavutasime me telekomi paketi osas kokkulepe ja see võimaldab rändlustasud kaotada ja tagab avatud interneti juurdepääsu. see on oluline e-, saavutus eesistujale ja see toob kasu kõikidele kodanikele, sest see kokkulepe võimaldab vähendada rändlustasusid juba kolmekümnendast aprillist järgmisel aastal. samuti oleme saavutanud kokkuleppe Euroopa Parlamendiga põhiküsimustes, mis puudutab võrgustiku ja, ja infoteabe direktiivi. ja ma loodan, et peale seda, kui tehnilised äh, nüansid on kokku lepitud, siis on meil parem kaitse küberrünnakute vastu. neljandaks, rändeküsimus viimastel kuudel on sellest saanud üks äh, kõige kuumemaid teemasid Euroopa Liidus. nõukogu juhiste äh, elluviimine on oluline, me oleme tegutsenud selle nimel, et vähendada äh, inimelude kadu Vahemerel, võidelda inimkaubitsenejate vastu ja tegutseda ka transiitriikides selleks, et vähendada nende riikide survet, kes on kõige raskemas olukorras. tegemist on keerulise teemaga ning kestliku lahenduse leidmine on ainult võimalik, kui on tegemist tala, tasakaalustatud holistilise lähendamisega, mis nõuab süstemaatilist järk-järgulist ähm, rakendamist. leitud lahendusel on vaja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide toetust, me peame saavutama tasakaalu äh, üles näitama solidaarsust, mis on osa rändepoliitikast Euroopa Liidus. me peame tagama kaitse nendele, kes seda vajavad. samas aga kaitsemeetmed ei ole piisavad äh, iseenesest. Neid on vaja rakendada koos äh, tõhusa süsteemiga, äh, mis puudutab ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmiseks, viiendaks julgeolek. selle valdkonna väljakutsed on on äh, meil pannud ümber äh, hindama sisejulgeoleku teemad. Läti eesistumise ajal on nõukogu saavutanud palju selleks, et sisejulgeolekut Euroopa Liidus tugevdada. juunis äh, siseministrid kiitsid heaks uuendatud sisejulgeoleku strateegia seal on äh, prioriteedid järgmiseks viieks aastaks äh, võitlus terrorismi ja radikaliseerumise vastu, organiseeritud kuritegevuse ja küberrünnakute vastu ning samuti, äh, mis puudutab uute sisejulgeoleku väljakutsete ka toimetulemine, hübriidrünnakud. viimastel nädalatel on meile meelde tuletatud tea-, taaskord, millised on terrorismiohud Euroopa Liidus ja tahaksin teile meelde tuletada, et me oleme pidanud kinni oma lubadusest andmekaitsepaketi osas kokkulepe saavutada. me tõesti loodame, et selle aasta lõpuks on võimalik kokku leppida Euroopa Liidu ähm, reisijate eelinforegistri osas. ma mõistan, milline on kõrge esindaja panus äh, selleks, et töötada Euroopa Liidu strateegia nimel. nüüd kuues punkt, idapartnerlus Riia tippkohtumine tõstis esiliinile äh, stabiilse suhte idapartneritega, samas nentides, et on vaja panustada ka diferentseeritud lähenemisse selleks, et täiendavalt seda edasi arendada ja oluliseks äh, ülesandeks on tugevdada idapartnerlust. koos Euroopa Parlamendiga Läti eesistuja saavutas kokkuleppe äh, mikromajandusliku abi osas ähm, Ukrainale ja meil on väga hea meel, et Euroopa Liit on suutnud äh, üheskoos äh, ühel nimel Vene küsimuses tegutseda ja me oleme rõhutanud, kui oluline on täita Minski äh, rahuleppe tingimusi. meie eesistumise ajal on keskne roll olnud taaskord Kesk-Aasia piirkonnal. Euroopa Liit ei tohiks alahinnata selle piirkonna tähtsust. seitsmendaks, TTIP Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus. majanduskasvu nimel on väga oluline äh, äh, ligi tõmmata investeeringuid ja toetada majandustegevust, seega on väga oluline, et me võimalikult kiiresti lõpetaksime TTIP-i läbirääkimised selles äh, kõigi, mõlemale osapoolele olulise kokkuleppe osas. ja teie arutate seda teemat juba peatselt me loodame, et Euroopa Parlament toetab meid äh, sel, nende läbirääkimiste äh, osas, see ei puuduta mitte ainult majanduskasvu, aga sellel on ka väga oluline geopoliitiline roll. lugupeetud parlamendisaadikud, üheskoos Euroopa Parlamendiga oleme me tõhusalt töötanud väga olu-, mitmetes valdkondades, mis on olulised konkurentsivõimele, majanduskasvule ja tööhõivele Euroopas. me oleme tänulikud et tööhõive valdkonnas oleme me suutnud keskenduda nendele teemadele, mis võib-olla eh, kri-, majanduskriisi ajal ei saanud piisavalt tähelepanu, me oleme keskendunud selleks, et inimestel oleks piisav sissetulek, eh, kvaliteetsed töökohad, karjäärivõimalused, me oleme toetanud noorte tööhõive meetmeid, me saavutasime kokkuleppe selleks, et kiiresti rahastada äh, noorte tööhõivekava, üks miljard eurot on äh, sellele kavandatud selleks, et aidata kuutesada viitekümmet tuhandet noort igal aastal. sooviksin rääkida ka äh, Euroopa Liidu raudtee paketist, mis loomulikult on kasulik kõigile kodanikele ja ka meie tööstusele. innovatsioon toetab ja see ja kaubamärgide süsteemi kaudu on võimalik tagada kaitse samuti on meil ka tarbijakaitse kokkulepe põllumajandus, tervisekaitse ja nii edasi. kahekümne viiendal juunil Euroopa Parlament, Komisjon ja Nõukogu alustasid läbirääkimisi uue institutsioonide vahelise kokkuleppe osas, see annab erilise võimaluse Euroopa Liidu institutsioonidele täiustada otsuse tegemise protsessi. Euroopa kodanikud soovivad tõhusat toimimist ja meie ülesanne on tagada, et neid ootusi täidetakse. lugupeetud parlamendisaadikud, Läti eesistumine on eesmärgikindlalt ja tõhusalt töötanud selleks, et toetada konkurentsivõimelist, digitaalselt kaasavat ja turvalist Euroopat me töötasime koostöös sinuga, Martin, Euroopa Parlamendi saadikutega, me oleme samuti teinud tihedat koostööd komisjoniga ja Jean-Claude'iga, ma loodan, et meie pragmaatiline lähenemine on aidanud luua äh, äh, hea vundamendi selleks, et jätkata äh, et tulevased eesistujad saaksid hästi jätkata nüüd on Läti andnud Luksemburgile teatepulga üle ja soovin Luksemburgile kogu edu. me elame maailmas, mis on dünaamilisem ja tihedalt seotud. loomulikult äh, toob see endaga kaasa uusi väljakutseid ja võimalusi. seetõttu peame me töötama äh, järjekindlalt äh, ja eesmärgipõhiselt. üheskoos kolm institutsiooni tagavad Euroopa Liidu Äh, edu, suur tänu teile ja suur tänu koostöö eest, aitäh! suur tänu, proua Strojuma ja nüüd on komisjoni nimel äh, sõna komisjoni presidendil härra Junckeril. lugupeetud härra president lugupeetud proua peaminister, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kogu südamest sooviksin tunnustada Läti eesistumise poolt tehtud tööd. see oli, nagu te ütlesite, esimene Läti eesistumine. see oli esimene eesistumine, milline töö, millised saavutused, suur tänu kogu südamest! Need, kes ei armasta Euroopat, on võimetud tegema komplimente neile, kes Euroopat armastavad. arvan, et tegite eeskujulikku tööd, sooviksin teid selle eest südamest tunnustada. eriti sooviksin teid tänada selle eest, et te võtsite südamesse paljud komisjoni ettepanekud mille komisjon oli välja toonud just teie eesistumise, eesistumist, eriti puudutas see investeerimisplaani, suurepärane töö, koostöö e, eesistumise, nõukogu, e, komisjoni ja parlamendi vahel, mis mõne kuu jooksul suutis e, töö lõpule viia. kiidan teid, kiidan ühtlasi ka parlamenti, kes teiega Äh, tegid ilusat koostööd just siis, kui see kõige vajalikum oli. tegemist oli ambitsioonika eesistumisega. komisjon seega ei kõhelnud äh, esitamast äh, paljusid ettepanekuid, mis puudutasid Energialiite, Kapitaliturgude Liitu, kõik see oli võimalik tänu sellele, et komisjon tundis, et neid toetas julge ja ambitsioonikas eesistumine tahaksin avaldada kiitust ka teie läbirääkimistalendi eest. Te e, e, näiteks eh, aitasite toetada, edasi arendada peaministri väljaministri, välisministri rolli, meil on nüüd ees, nõukogu alaline eesistuja olemas, seetõttu ei ole vaja eesistujariigil ülemkogu enam juhtida meil on olemas välisasjade nõukogu, eesistumine, samuti Eurogrupi alaline juht olemas. ma oleks nii väga soovinud, oleksin tahtnud väga Luksemburgi peaministrina midagi sellist näha, sest kui äh, Eh, sest tegelesin Eurogrupi ja eh, ECOFIN-i probleemidega, tean, kui eh, keeruline oli kõiki selliseid süsteeme juhtida, teie aga igatahes saite selle asjaga väga hästi hakkama ning tegite oma tööd suurepäraselt. see meie, meie Eh, oleme isegi geeniused, peaministrid, eh, riigijuhid, kuid ilma nendeta, kes tegelikku tööd teevad, ei saaks me eh, oma tööga sugugi hakkama, noh jah, noh jah. Rendre... sooviksin tunnustada ka kogu Läti riigiaparaati, mis on suurepärane. täna toimub taas kord Euroopa Ülemkogu, mis puudutab Kreeka küsimust. ma loen muuhulgas ka Saksa ajalehti ja seal on kirjas, et Juncker on peitu pugenud aga ma hoiatan teid, et te nüüd äh, liigset kahjurõõmu ei tunneks. Kreeka referendumi kohta ei öelnud ma sõnagi ei eile, ei äh, pühapäeva pärastlõunal ja see peaks ju olema vahel lubatud ja see, kes nüüd siin mulle vahele hüüdis, peaks võib-olla ka selle üle mõtlema. ma ei ole kuhugi peitu pugenud, ma räägin esimest korda Kreekast, teen seda Euroopa Parlamendis, sest see on just õige koht selleks. schnellen interviews in der presse intervjuud intervjuud ajakirjanduses eh, ei asenda arutelu Euroopa Parlamendis ja seda tuleb austada ja mina olen parlamendis sellepärast, et eh, minu kohustus on olla just nimelt siin. ja just siin pean ma aru andma. tahan öelda järgmist ma ei tahtnud tegelikult sellega alustada, aga teen seda siiski. Euroopa Komisjoni rolli on väga tugevalt kritiseeritud, mis puudutab Kreekat, mõned liikmesriigid on seda teinud, just need liikmesriigis, äh, kus räägitakse sama keelt, mida mina praegu kasutan, komisjonil peab olema võimalus ka poliitiliselt väljenduda, oma poliitikat esindada, sest et vastasel juhul äh, koosneb komisjon ja parlament ainult kõrgetest ametnikest. mina ei ole ametnik, ma olen äh, poliitika esindaja. ja mind hämmastab, et Kreeka euroala tuleviku kohta äh, tohiks justkui igaüks oma arvamust avaldada peale komisjoni presidendi see ei ole vastu võetud, mina olen sellesse ametisse valitud. ja sama kehtib, ütleksin kohe juurde, Euroopa Parlamendi presidendi kohta. Euroopa Parlamendi president võtab ülemkogu kohtumistest regulaarselt osa ja tutvustab seal väljendatud seisukohti korrapäraselt parlamendis ja teeb seda meeldivam või vahel ka vähem meeldival viisil. see ettekujutus, et Euroopa Parlamendi president äh, tuleb äh, ülemkogule, peab ettekande ja siis paneb suu kinni ja lahkub, on täiesti vale. Euroopa Parlament ei ole mingi paberitiiger Euroopa Parlament äh, peab väljendama oma seisukohta selle kohta, mis Euroopas toimub, ka nõukogule, ülemkogule. ma olen väga tänulik parlamendi presidendile, et ta väga sageli on parlamendi nimel sõna võtab. mõnikord, äh, mõnikord selgitavalt, mõni, mõnikord äh, ka väga tungivalt Äh, on sekkunud arutelusse, äh, Euroopa Parlament ei ole äh, paberitiiger ja ta ei ole ka kellegi tallaalune. täna toimub meil siis taas ülemkogu kohtumine Kreeka kohta ja see on väga hea, et see toimub, me peame austama kreeklaste otsust referendumil, ka mina austan seda kuid Kreeka valijad, Kreeka äh, kodanikud, ma hea meelega püüaksin mõista nende otsust. kreeklastele esitati küsimus, mis äh, tegelikult üldse ei, ei tõstatu, sest et hääletus sellise teksti ettepaneku üle ja hüüded saalist. ma võiksin teile, teilt nüüd küsida Äh, mi-, mida, mis siis tegelikult äh, oli see, mida tegelikult Kreeka rahval küsiti, aga ma ei hakka nüüd seda nalja siin nii kaugele ajama. vahelühidad saalist. härra Juncker, palun oodake üks hetk, ütleb härra president. härra Juncker, ma eeldan, et nüüd on äh, natuke maha jahtunud, üks hetk, ütleb härra Schulz, jah, te võite muidugi vahele hüüda, daamid ja härrad, aga te ei saa omal algatusel sõna võtta. meil ei ole midagi teie vahele hüüete vastu, aga härra Imkar võib nüüd jätkata. president Juncker, mulle ei meeldi, mulle ei meeldi eriti, kui mind katkestatakse, aga vahel on see päris hea, kui mind katkestavad need, kes seda pidevalt teevad me peame väga põhjalikult arutama selle üle, mida see tähendab, kui me austame kreeklaste otsust. ehk siis, millele öeldi tegelikult äh, ei? Kreeka rahvas ütles valdavalt ei kolme institutsiooni ettepanekule, mis oli juba ammu aegunud. eelmise aasta neljapäevani pidasime väga intensiivseid läbirääkimisi Kreeka valitsusega ja Kreeka peaminister teab väga hästi, et see, mis kreeklastele esitati hääletamiseks, ei kujutanud tegelikult asjade aktuaalset seisu. nii et äh, sellepärast tuleb Kreeka peaministrit üles kutsuda, ma tegelikult seda juba tegin, küsi-, Äh, nõuda siis temalt äh, vastut, sellepärast et see, mille, mille üle hääletati, tegelikult enam isegi ei kehtinud. aga me ei tohi nüüd äh, öelda, et nii me ju ütlesime. me peame natuke oma ego tagasi hoidma ja me peame tegelema selle olukorraga, mis nüüd on tekkinud ja olukord on järgmine. ma arvan endiselt ja ma jään niimoodi arvama aegade lõpuni, minu soov on, et Brexitit ei toimuks, ma olen selle vastu, et Kreeka euroalast lahkuks. Euroopa Liidus on inimesi, kes kas avalikult või salamisi soovivad ja pooldavad äh, Kreeka lahkumist euroalast. minu elukogemus näitab, et lihtsad vastused on tavaliselt valed vastused. ma ei poolda lihtsaid vastuseid. Euroopas ei ole lihtsaid vastuseid. Euroopa tähendab äh, pidevat võitlust kompromisside leidmise nimel ja see on ka ülesanne, mis on seatud Euroopa Komisjonile jätkuvalt. mulle tundub, et Kreeka, Suur-Kreeka rahvas, ma ei arva, et äh, nad arvavad, et me soovime neid välja visata euroalast või Euroopa Liidust, mitte keegi ei tohi soovida seda, et kreeklased välja visataks. ja et see nii on, püüdleb äh, Euroopa Komisjon selle poole, et läbirääkimised Kreekaga saaksid jätkuda. mis Euroopa Liit see oleks, kui äkitselt äh, enam üksteisega ei räägitaks, kui Euroopa rahvad enam üksteisega ei räägi, siis sammume Euroopa Liidu lõpu suunas ja ma usun tõesti, et nüüd on saabunud hetk, kus igaüks äh, näiteks äh, mõistust, aga äh, samas ka kuulaks oma südame häält, sest äh, ilma ei saa. ma tahan öelda, et Kreeka delegatsioon lahkus läbirääkimiste laua tagant ja seda Euroopa Liidus ei tehta, Euroopa Liidus peetakse läbirääkimisi kõige viimase hetkeni ja Kreeka delegatsioon tegi seda, lahkus läbirääkimislaua tagant. ja see, et me taas koguneme läbirääkimiste laua ümber, on iseenesestmõistetav Euroopa Liidu jaoks. me peame leidma lahenduse ja me ei pruugi seda lahendust leida kohe, me ei leia seda täna. kui see lahendus leiduks kohe, siis oleks see jällegi liiga lihtne lahendus. aga me peame ühiselt aru äh, üksteise mõistmises ja vastastikuses sallivuses see tähendab ka, et need retoorilised äh, ülepaisutused peavad leidma lõpu. mul ei ole vastuvõetav ja ütlen seda siin Euroopa demokraatia paigas. ma, ma ei aktsepteeri seda institutsioonide esindajana, ma ei aktsepteeri seda, et Euroopa institutsioone nimetatakse terroristlikeks Kreeka valitsuse poolt kõik on teinud jõupingutusi, komisjon ja ka teised. aga nüüd oleme selles olukorras, milles me oleme. nii et täna õhtul me taas tuleme kokku, teeme jõupingutusi, püüame pidada läbirääkimisi ilma liigse retoorikata. ja me püüame leida üksmeelse lahenduse Euroopa Komisjon täie austuse juures selle vastu, mida kreeklased ütlesid, soovib mõista, mida tegelikult äh, see referendum tähendab, see ei ole ei Euroopale, see ei ole ei eurole ja see ei saa ja seega see ei saa olla ka äh, ei institutsioonide ettepanekutele, sest need ei olnud üldsegi veel teadavad nii et praegu on pall selgelt Kreeka valitsuse väljaku poolel. Kreeka valitsus peab selgitama kuidas nad kavatsevad selles keerukas olukorras edasi liikuda? Euroopa Komisjon omalt poolt ja teie president on valmis andma endast kõik, et vastuvõetava aja jooksul jõuaksime kokkuleppeni. kreeklased ja eurooplased võivad äh, loota Euroopa Komisjonile, suur tänu! suur tänu, komisjoni president, nüüd on sõna Rahvapartei nimel härra Weberil. lugupeetud äh, äh, president, lugupeetud eesistuja, lugupeetud komisjoni president, ma tahan kõigepealt öelda äh, suur tänu suure tööst, mis on eesistumisel ära tehtud, rändlus, andmekaitse, idapartnerlus ja eelkõige investeerimispakk mis sõlmiti, see on tõesti väga austusväärt tulemus, palju õnne ja suur tänu, proua peaminister, ka väga selge kursi eest, mis võtsite, aga ka sellise inimliku lähenemise eest me näeme äh, siin esimeses kolmes reas Läti valitsuse esindajad on kõik naised, nii et palju õnne ka selle väga uuendusmeelse äh, valitsemise eest ja proua Harms meil Rahvaparteis on ka viiskümmend protsenti naisi nii et äh, palju õnne, see on äh, tõesti suurepärane tulemus. pean vabandama, et me räägime täna väga palju Kreekast, aga te kindlasti mõistate seda. ja me saame ka ehitada silla kahe teema vahel, nimelt on ka Lätil selja taga väga rasked ajad. mõni aasta tagasi langes äh, skp neljakümne peale, oli julgust muutuda, oli julgust teha uusi samme, oli julgust ka suuri kärpeid teha riigieelarves ja täna on Läti kaheprotsendilise majanduskasvuga andmas panust ka Euroopa Liidu majanduskasvu. Te olete taastunud ja sellepärast ma ütlen, et kasinuspoliitikast võib arvata mida iganes, aga kui Euroopa Liit ei ole valmis äh, sisemisi reforme teha, teha, kui me oma riigi allver-, riigieelarveid ei kärbi, siis me midagi ei saavuta ja Läti on suurepärane näide sellest ma tuleksin veel teise teema juurde, demokraatia arutelu. Äh, mida, mis me siis pühapäeval teada saime, kuuskümmend üks protsenti kreeklasi on vastu edasistele kärbetele, kas on äh, nüüd nii väga üllatav, aga mida teha, mis oleks, kui me nüüd äh, korraldaksime hääletuse Soomes ja soomlased ütleksid, et nad ei ole valmis ähm, andma raha selleks, et päästa teisi, teisi Ähm, liikmesriike, kas see oleks siis halb demokraatia? mis me teada saime, saime teada, et liikmesriigid on erinevad seisukohad. jah, see on selge, aga Euroopa mõte on see, et me tuleme ühe laua äh, ümber kokku ja otsime lahendusi. me püüame leida kokkulepet, mitte ei, ei õhuta vastuolusid ja sellepärast oli pühapäev väga halb päev Euroopa jaoks ja seda näitas äh, selgelt ka aplaus paremalt ja vasakult, kui äh, kui see uudis välja tuli, sellegi näitab, et äh, parem ja ja pahem äärmus ühinevad, kui küsimus on Euroopa vastasuses. suur tänu komisjoni presidendile, sest et sel, nende, selle ajast, mis ta läbirääkimistel on veetnud äh, ja selle kokkuleppe eest, mis välja töötati läbirääkimistel kreeklastega, ei räägitud enam äh, pensionite kärpimiseks, vaid äh, kaitsekulutusi taheti kärpida ja oli ette nähtud kahekümne viie miljardiline ähm, toetus, et investeeringuid suurendada ja Kreeka valitsus kergekäeliselt lükkas selle tagasi. nii et kokkulepe oli tegelikult laual, ettepanekud olid laual ja ähm, ausalt öelda ma ei näe, milliseid kokkuleppeid võiks veel esitada pärast seda. see mäng, mida Tsipras mängib, on äärmiselt ohtlik. Kreeka juba tegi mitmeid kärpeid, majandus langes ja see oli tõepoolest väga raske koorem äh, riikidele, aga Äh, oli väga suur korm ähm, äh, Kreekale, aga olukord on möödunud kuudel veelgi keerukamaks muutunud, pangad on suletud, äh, Kreeka rahvas on väga raskes olukorras ja selle eest on vastutav muuhulgas ka Tsiprase tema valitsus. daamid ja härrad, kui me täna vaatame Kreeka poole, siis on selge, et tegemist on lõhenenud riigiga ja see on Tsiprase ja Syriza valitsuse poliitika tulemus. see tulemus ei ole hea Kreeka jaoks lõpetuseks, head kolleegid, me teame, et, et Euroopa põhineb nii väärtusel kui ka reeglitel, mõlemad osad on olulised ja väärtus on solidaarsus, meie väärtus on solidaarsus ja Euroopa on siin tõesti eeskujuks maailmas, aga samas tähendab Euroopa ka reegleid ja ähm, õiguseeskirju lepingutest tuleb kinni pidada, kokkulepetest tuleb kinni pidada, ka see on Euroopa ja ma loodan, et lähiaastatel me suudame tagasi pöörduda selle põhimõtte juurde, et ka reeglid kehtivad, aitäh. järgmiseks sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Pitela. suur tänu, president Läti eesistumise osas äh, jääb üle ainult nentida, et nad suutsid äh, juhatada kõike väga tõhusalt, pädevalt ja asjalikult. Nad tõid välja investeeringute kava, äh, rändlustasud ja muud teemad ning ei saa eitada, et paljud kodanikud on mures selles osas, et paljud Euroopa tippkohtumised ei ole suutnud äh, erilisi saavutusi kaasa tuua. nõukogu on üritanud teha kõik, mis võimalik. me kõik peame täitma, kandma oma vastutust, aga praegusel juhul saame öelda, et Euroopas on äh, tõeline murdepunkt käsil. me oleme üritanud saavutada kokkulepet Kreeka ja laenuandjate vahel ei taha mõeldagi äh, nendele vääritimõistmistele, kui me ei suuda seda olukorda mõista, siis äh, jätame võimaluse tõeliseks katastroofiks, katastroofiks, mis ei ohustuks ainult Euroopa finantsstabiilsust, aga ka Euroopa tulevikku. ma olen täiesti nõus äh, president Junckeri seisukohaga ja sooviksin teda tänada konstruktiivse lähenemise eest me oleme kasutanud äh, iga viimast hetke selleks, et saavutada äh, kokkulepe laenuandjate Kreeka vahel. ja äh, tulemus on väga selge, Kreeka ei taha euroalast lahkuda, nad soovivad kokkulepet, mis võimaldab neil luua väärika elu valitsus ja ka kõik teised euroala valitsused peavad seda sõnumit kuulda võtma ja peavad tegema jõupingutusi sest hetkel kaalu, on kaalul liiga palju, olukord on liiga riskantne. finantsminister ütles, et Brexit on, Brexit on ainus võimalik lahendus. mina ütleksin, me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, mis mängu me siin mängime. me ei taha, tohi kaalule panna Euroopa tulevikku härra Tsiprasele ja tema valitsusele ütleksin, väga oluline on, et tänasel tippkohtumisel äh, teeksid nad mõistlikke ettepanekuid, sest kõik peavad üles näitama oma vastutust praegusel hetkel. ning süüdistused, mida varasem rahandusminister tegi, kutsudes laenuandjaid terroristideks, on täiesti vastuvõetamatu kõik äh, kreeklased on oma hääle andnud, meil on vaja uut kokkulepet, uut konstruktiivset lähenemist ja ma arvan, et täna õhtul on vaja saavutada äh, kokkulepet, mis äh, annab võimaluse Kreeka kodanikel taas hingata ja ma arvan, et me peame vältima igasugust pangandusega seotud paanikat, Kreeka pangasüsteemi on vaja äh, luua see, panna sellisesse olukorda, kus on võimalik taastada usaldus, lugupeetud äh, president äh, Schulz, Juncker ja eesistuja, ma sooviksin tänada kõik äh, ja öelda kõigile, et Kreeka väljumine euroalast äh, oleks tagasipöördumatu hetk ja me kõik peame äh, oma au äh, alla neelama ja võtma oma vastutuse ja päästma üheskoos Euroopa. suur tänu, et selle nimel kolleeg Robert Stiila, palun. lugupeetud proua peaminister, komisjoni president, mul on au rääkida oma fraktsiooni nimel, et öelda aitäh hästi tehtud töö eest. tõesti, te võtsite eh, mul sõnad suust, härra Juncker, kolmes reas istuvad ainult naised, see näitab, et praegusel hetkel eh, ei ole meil soolist ebavõrdsust ning eh, minu kolleeg ütlesid, ütles minu kolleegid ütlesid palju häid sõnu kultuuriprogrammide ning kultuuriküsimuste eest eh, ning eh, see näitab, et eh, minu kaunis kodumaa oma kauni lipuga on oluline osa meie mitmekesisusest. peame Äh, samuti on Läti tegelenud turulepääsu küsimustega, mis on ECR fraktsiooni jaoks väga olulised. samuti tegeleme äh, andmekaitse küsimustega äh, ja samuti raudteepaketiga transpordisektoris sellised saavutused viivad Euroopat edasi selles äh, osas FCS äh, me pisut äh, on eemaldunud. loodetavasti järgmise kuue kuu jooksul suudetakse probleeme edasi lahendada, vaatame, mis esimesistumise ajal või kas üldse mingit eesistumist sel ajal. ma praegusel hetkel ei Äh, ei sooviks väga äh, geograafilist neutraalsust äh, investeeringutesse suhtumisel kuid Läti eesistumise tõeline prioriteet oli idapartnerluse tippkohtumine. kas sellest oli ka kasu, ukrainlased Eh, soovivad endale garanteerida eh, lääne tulevikku, seda nagu ka grusiinid, eh, kuid nad on praegusel hetkel pettunud. peame olema ausad Ehm, keegi ei soovi suuremaid kokkupõrkeid Venemaaga, võib-olla peaksime seega välja töötama pisut e, erinevad prioriteedid, peame toetama, ehm, kui me soovime toetada oma idapartnereid, mis puudutab Kreekat, siis e, siis e, on asi väga keeruline, kuid lätlaste jaoks pärast kärpeprogrammi on aus võrdne kohtlemine väga oluline. aitäh, ALDE fraktsiooni nimel, palun härra Verhofstadt. Uh, suur tänu. ma arvan, et see, mis te ütlesite, härra Juncker, on üsnagi tõsi e, olgem rahulikud ja katsugem tervet mõistust kasutada sest väga palju äh, on vastutustundetut öeldud äh, viimaste päevade jooksul tohutult palju räägitakse Brexitist, nagu see oleks ei miski. tegelikult asi ei ole ju Kreekas, me räägime sellest, et me soovime toimivat rahandusliitu, mis oleks võimeline selliseid probleeme lahendama. me soovime äh, sellist rahandusliitu, mis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 viisteist triljonit. selline on praegusel hetkel reaalne olukord. nii et ma tõepoolest toetan teid, tulgem tagasi maa peale, kasutagem tervet mõistust, ärgem hakakem igaüks ise suunas sikutama, kõigepealt kokku lepime, teeme kokkuleppe, kaks päeva hiljem avaldatakse dokument, öeldakse, et lepe poleks jätkusuutlik, mismoodi see vastutustundlik on härra Juncker, mina arvan, et peame oma lähenemist muutma, peame tunnustama, tunnistama, et see, mida me oleme Kreeka kriisi lahendanud, ei ole toiminud. me peame nagu eh, tunnistama, et härra Tsipras äh, peab reaalse, tegeliku toimiva reformipaketiga lau-, lagedale tulema, mitte mingisuguseid raamatupidamusettepanekuid tegema, peame reaalseid reforme nõudma, see tähendab seda, et praegune klient, eh, klient eh, eh onupojapoliitika peab lõppema, me, eh, tuleb kärpida avalikku sektorit, kaheksasada tuhat riigiametnikku on praegusel hetkel Kreekas ning äh, samuti riigipangad äh, tuleks äh, muuta erapankadest. turud tuleb samuti avada. las ta siis tuleb siia. tema on see, kes läks läbirääkimiste laua tagant ära. samuti tuleb üritama õppida koos tegutsema. kui Eh, ei oleks õigesti tegutsenud paar aastat tagasi, siis meil praegu see probleem ei ole ja meil oleks olemas tegelik eh, kriisihaldusinstrument. ning ärgem unustagem, et me ei tea iial, mis juhtuda võib, kui me ei aita kreeklasi, siis eh, Euroopa Komisjonis vähemalt peaks aitama erinevaid abiprogramme konkreetselt konkre Kreeka kodanikke, Kreeka perekondi aidata, kui see peaks osutuma vajalikeks järgnevatel nädalatel suur tänu. sõna on Roheliste fraktsiooni nimel proua Harmsil. härra president, proua president, daamid ja härrad, tõepoolest on väga põnev oodata, kuidas Tsipras esindab Kreeka rahvast täna õhtul, aga ma arvan, et on väga suur väljakutse kaitsta ühe korraga nii head kui ei-d, sest et tema esimene kõige suurem äh, ülesanne on ju ühendada oma riiki, ainult ühendatud Kreekal on võimalik pidada edukaid läbirääkimisi Brüsseliga. Tsiprase äh, üleskutsed või palved, mida oleme kuulnud möödunud äh, päevade jooksul, äh, neid jagan ka mina Äh, tihtipeale, aga ma pean ütlema, et on kõlanud ka palved äh, proua Merkeli poole Saksamaale, mida, millega ma sugugi ei saa nõus olla ja ma arvan, et äh, härra Jünger on õigus, kui see, selles osas, mida ta ütleb äh, ajakirjanduse kohta, kui äh, pilt äh, aja, ajaleht Pilt ütleb, et äh, on vaja, et äh, proua Merkel tõepoolest läheneks raudse käega et see ei ole õigustatud. kui meie nõuame eh, sellist raudset lähenemist, siis kui me oleksime niimoodi lähenenud, siis meil ei oleks sellist Euroopat ja sellist Saksamaad nagu praegu. ma arvan, et kaks teemat, mis on väga olulised, on ühelt poolt reformid, mida muide ka Rahvusvahelise Valuutafondi dokument käsitleb, seal ei räägita mitte ainult sellest, et võla, võlgade olukord ei ole jätkusuutlik, vaid seal on ka selgelt öeldud, et on vaja sotsiaalseid reforme läbi viia Kreekas, samas peab, peab äh, Kreeka võlakoormus muutuma jätkusuutlikuks ja proua president, teie riik jättis mulle sügava mulje, sest et seal tehti suuri muudatusi, aga Euroopa vaimus ma tõesti sooviksin, et need noored inimesed, noored lätlased, noored patlased ja noored kreeklased mõistaksid äh, koos, mis on Euroopa demokraatia, selle asemel, et äh, üksteisest kaugeneda. ma arvan, et väikestel ja uutel liikmesriikidel on see ülesanne ka olla siin sillaehitaja selles küsimuses. suur tänu teie äh, riigile esistumise eest ja palju edu teile ja Euroopale. EFTD fraktsiooni nimel härra Nadu härra president. Te ütlesite, et Läti eesistumine oli väga hea, ma ei kuusu oma kõrvu. see on nagu Alice imedemaal, nagu Inglismaal öeldakse. mina olen pärit Põhja-Inglismaal, me oleme väga äh, ausad ja ütleme, mis me arvame Teie eesistumine oli täielik äh, kirjeldamatu läbikukkumine vaadake, mis toimunud on. vaatame, mis toimub Ukrainas, vaatame, mis toimub mujal. meil on äh, viissada tuhat äh, põgenikku Vahemerel ja teised viissada tuhat üritavad üle tulla. Äh, ta nagu, ta olge palun vait, ütleb kõneleja, nagu teile öeldakse, ISIS saadab oma sõdalasi oma paatidel eh, üle mere Euroopasse ning Kreeka, mis peaks eurost välja tulema. see on kõik toimunud teie eesistumise ajal. see ei ole väga hea tulemus, ma ütleks lausa isegi seda, ei ole mitte midagi teinud, näeme, kuidas Euroopa projekt ära lageneb ning mina kui euroskeptik sooviksin ma, et Läti oleks eesistuja veel kuus kuud, sest pool aastat sellist eesistumist veel laguneks kogu Euroopa Liit ära. sõna on nüüd ENF-i fraktsiooni nimel härra Bonanno. suur tänu teile, härra president. ma pöördun eh, e eelnemise eesistujariigi poole, soovin teile palju edu, kuid kui see, et siin istub kolm naist, ei tähenda seda, et kõik on suurepärane, sest naised teevad mõningaid asju hästi, teisi halvasti nagu mehedki, nii et ärgem olgem silmakirjalikud. mis puudutab härra Junckerit, siis äh, ma äh, olen siin parlamendis esimest ametiaega, tahaksin teile küsida, kas te teate, kui palju maksab liiter piima, äh, üks äh, leib, liiter bensiini, te räägite suurtest arvudest, suurtest pankadest, hargmaistest ettevõtetest. kuid rahval on muudki, mille peale mõelda, neil on vaja vastuseid, näid, sest see on Saksa lipp, see on Euroopa lipp, mina ei taha saada sakslaseks, kas on olemas Euroopa või on olemas Saksamaa, sest kui asi nüüd nii edasi läheb, siis kokkuvõttes äh, äh, äh saab Euroopast hoopis midagi muud. Äh, me ei soovi äh, majandusnatsismi, sellega seoses soovime, et asjad läheks edasi teistmoodi. sooviksin ühtlasi küsida mis kõigist neist miljarditest investeerimise jaoks äh, on saanud. meil on siin kempsupaber äh, ja äh, see, see siin on teie, teie töödokument, kumb neist parem on teie arvates? Teie olete esimene neist, kes peaks tagasi astuma ning vabandama Kreeka eest selle eest, mis te teinud olete, peaksite vabandama kogu Euroopa ees, sest Teie tegevus saadab meid täielikult, eh, täieliku hävingusse, meil on palju enesetappe, meil on olukord väga raske, olukord peab muutuma. tänan sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadikul proua Morval. härra president. mina kuulun rahva hulka, keda koheldakse nagu oleks nad teisejärgulised ja sellepärast olid mul suured ootused Läti eesistumisele. jälgisin seda suure tähelepanuga. tänase arutelu põhjal võin öelda, et nõukogu esindaja kasutab täpselt samasugust tooni nagu härra Juncker käitub täpselt samamoodi, mängib oma mobiiltelefoniga. Luksemburgi poliitikud ja poliitikud teistest äh, sellistest äh, riikidest, äh, keda peetakse esmajärguliseks, on kõik ühesugused selles suhtes, et te ei tea mitte midagi tavakodaniku muredest. Teie ülesanne oleks olnud rääkida sellest, milline hädaolukord valitseb Kreekas, millist puudust kannatavad inimesed seal. aga te ei tegelenud sellega, teil ei olnud aimugi selles, sellest, miks inimesed lahkuvad oma kodumaalt, ka teie kodumaalt, ka minu kodumaalt ja ka Kreekast. kui kaua veel see eraldusjoon jääb püsima nende riikide vahel, kes on esmatähtsad ja kes on teisejärgulised. seda oleks kodanikel toodanud, selle eraldusjoone kustutaksite. nüüd on sõna presi-, komisjoni presidendile härra Juncker. lugupeetud härra president. daamid ja härrad, ma tahaksin selle arutelu lõpuks öelda järgmist Äh, Läti äh, eesistumist solvavatel inimestel ei ole õigus, Läti on teinud suurepärast tööd ja ma äh, olen täielikult nende rünnakute vastu, mis ei ole õigustatud. De, de. tulles tagasi teema juurde, mis meile täna kõige rohkem muret teeb, Kreeka küsimus tahaksin öelda, et komisjon teeb omalt poolt kõike selleks, et kokkulepe saavutada. euroala ei puuduta mitte ainult ühte demokraatiat, aga üheksateistkümmet demokraatlikku riiki ja me peame seisma kogu euroala terviku huvide eest ja me peame arvestama ka seda, mida need kaheksateist riiki arvavad, lisaks sellele ühele riigile, üks, ühe riigi huvid ei kaalu üle kaheksateistkümmend riiki. kõik see ülejäänu on täielik loba. see, et ma räägin, vaatan oma telefoni, ma saadan SMS-e siin Kreeka peaministrile, ma ei tea, kas teil on võimalik seda teha, mina pean täna sellega tegelema, ma teen oma tööd ja see ei ole lihtsalt mingi mõttetu äh, luba, vaid mul on vaja oma tööd teha. lisaks sellele komisjonile ja Euroopale viidates, et me oleme siin äh, justkui mingis kuldpuuris ja me ei tea, millised on inimeste elutingimused see on täielik absurdsus, äh, populism ja ebaterve lähenemine. Äh, ma tean, kuidas elavad Kreeka kodanikud ma ei räägi mitte ainult Kreeka valitsusega ja parlamendiga, vaid ka Kreeka kodanikega. ja ma olen nende hulgas, kes on kõige rohkem tähelepanu äh, pööranud Kreeka kodanike elu- ja töötingimustele ärge jätke muljet, et äh, äh, mind ei huvita Kreeka kodanikud. selleks, et äh, igapäevaeluga, tingimustega tegeleda Kreeka kodanike osas, ei unusta ma ka teisi Euroopa Liidu riike. töötus on kõikjal, vaesus on kõikjal, miinimumpalgad on kõikjal, vaesus läbi puudutab paljusid äh, liikmesriike lisaks Kreekale. on neid, kes elavad äh, veelgi halvemini kui kreeklased ja meil on vaja terviklikku pilti, mitte ainult äh, äh demagoogiaga tegeleda ja viidata ainult mõningatele riikidele me peame, teeme kõike selleks, et Kreeka kodanikke aidata kus väga paljud on viletsuses, aga me ei unusta ka teisi. me oleme siin selleks, et tegutseda Kreeka kui ka Euroopa huvides, me ei unusta ühte ega teist, aitäh. suur tänu, härra Junker, härra Dima-, Dimasi te peate oma sildi õigetpidi keerama, muidu kui ta niipidi on, siis see tähendab lihtsalt X. meine Damen und Herren, bevor ich Frau daamid ja härrad, enne kui annan sõna proua Strajumale. saalist ilma mikrofonita. proua Strajuma, enne kui annan teile taas sõna, tahaksin ma ilmselt äh, selle koja valdava enamuse nimel öelda, et me täname teid ka selle tohutu isikliku panuse eest, mis te andsite oma eesistumise ajal ja ütlen seda meie institutsiooni nimel, sest väikestele riikidele on eesistumine tohutu väljakutse ja ma tahan öelda, et teie tegite seda tõesti eeskujulikult, suur tänu selle eest! ja sõna on proua Straiumal. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, mul oli väga hea meel teiega arutada Läti eesistumisaja saavutusi samas mõistan ma väga hästi, et põhiteema täna on Kreeka. see on äh, äh, vallanud meie mõtted kindlasti on Kreeka olukord mõjutanud Euroopa Liidu äh, tegutsemist eesistujana, oleme me toetanud eesmärgipõhiseid äh, püüdeid saavutada positiivseid tulemusi Euroopa Liidu ja Kreeka läbirääkimistel Äh, mõne aja pärast kohtuvad äh, rahandusministrid ja mina lähen otse Euroopa Parlamendist Brüsselisse selleks, et äh, osaleda euroala erakorralisel kohtumisel, nagu Jean-Claude ütles, siis me kõik soovime, et Kreeka teeks ettepaneku, mis võtaks arvesse seda, kuidas Kreeka ja Euroopa Liit saavad üheskoos edasi liikuda tuletades meelde seda, kuidas Läti kriisist üle sai, väga oluline on keskenduda sellele, et oma riigis kord majja lüüa ja iga viivitatud hetk toob täiendavaid kahjusid kaasa. seega aeg on väga oluline ja ma loodan, et uus Kreeka rahandusminister ning Kreeka peaminister tõesti teevad konstruktiivseid ettepanekuid ja kokkuvõttes sooviksin ma taaskord tänada Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni. üheskoos oli meil võimalik leida lahendusi olulistes väljakutsetes Euroopa Liidu äh, tegevuses ja ma tõesti loodan, et Euroopa nende kuue kuu jooksul äh, sai äh, väikese pildi ja väikesest riigist eh, Euroopas, meie kultuurist, meie võimalusest, meie võimekusest, suur tänu ja kohtumiseni järgmine kord! suur tänu, proua Strajuma, daamid ja härrad, kolleeg Kletsos palus Äh, talle anda sõna, sest et täna on tema viimane täiskogu istung. ja sellepärast annangi sõna härra Kreetsusele isiklikuks sõnavõtuks, avalduseks. kõigepealt άρχεται ενός προσανατολισμού Äh, kõigepealt tahan öelda, et äh, rahvale on, on valetatud. meie tahame seda riiki ja rahvast vabastada, vabadusse viia kõneleja tsiteerib Vana-Kreeka keelest. Ateenas toimub võitlus türanniga. see oli minu tsitaadi sisu ja kohe tsiteerin ka ladina keeles midagi, ma olen nimelt arv- või ma tean, et äh, härra Schulz teab ladina keelt, tunneb vene keelt väga hästi. και τα δύο, και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου και για την Λετωνία kes on vaba inimene? selle, sellega ma reageeriksin Läti eesistumise ajale ja sellele, kuidas äh, sellesse suhtuti. suur tänu, härra president. järgmine päevakorrapunkt.